järgmiseks päevakorrapunktiks on äh, suuline küsimus komisjonile ja see puudutab uusi seadusandlikke ettepanekuid Majandus- ja Rahaliidu kohta. ning Majandus- ja Rahanduskomisjon on küsimuse autoriks ja sõna saab proua Pouls, kes on küsimuse koostanud. ja härra Rehn võtab sõna pärast komisjoni nimel. proua Pools, palun, teil on sõna viieks minutiks. Uh, suur tänu, härra volinik. see on majanduskomisjoni vastus komisjoni ettepanekule, mis puudutab äh, lähenemise konkurentsivõime rahastamisvahendit. kõigepealt äh, oleme teinud suuri edusamme makromajandusliku juhtimise äh, tasandil nii kaks paketi kui kuus paketiga ning mm, pärast seda alustasime, kõigepealt saime äh, kaksikpaketiga ühele poole ning siis alustasime kuus paketiga tegelemist. majanduskomisjon äh, leiab, et äh, probleem on selles, et see ettepanek seab kahtluse alla meie juba saavutatud edusammud ning meie arvame, et on aeg äh, prioritiseerida kaheksa paketi meetmeid, enne kui me alustame uute meetmete rakendamist ning meil on vaja ka selgit-, toetust äh, olemasolevatele instrumentidele lisatava lisandväärtuse kohta nii et äh, äh, meil on endiselt äh, mure selle pärast, äh, äh, kuidas Euroopa Parlament ning liikmesriikide parlamendid räägivad sellest, et rohkem Euroopat on vajalik äh, komis-, äh, Euroopa kodanikele ning meie nõuame alati, et see oleks ka tagatud solidaarsuse ning vastutustundega, kuid paljudel juhtudel on puudu läbipaist-, liikuvusest ning äh, teatud liikmesriigid teevad äh, koostööd valitsuste vahel ning kodanikud jäetakse kõrvale. ma tean, et komisjon lähtub äh, ühenduse meetodist ning meie toetame teid, kuid lisades veel rea meetmeid juba olemasolevatele ei aita meie kodanikke. ehk ehk siis äh, komisjoni ettepanek eksante koordinatsiooni jaoks ei too välja, mis oleks selle lisandväärtus, kui meil on juba olemas Euroopa poolaasta, Euroopa kaks tuhat kakskümmend programm ja ka äh, ühtekuuluvusprogramm. meie komisjon püüab kutsuda üles eh, uute instrumentide kaasamist Euroopa poolaastasse, see aitaks kaasa läbipaistvusele ning parlamentaarse kontrolli tugevdamisele kogu protsessi puhul. me püüa, eh, komisjon püüab sisse viia Euroopa ja riikliku tasandi vastastikuseid kokkuleppeid, ja meie teeme ettepaneku, et meil oleks Euroopa Liidu tasandi lähenemiskoodeks, mis põhineks äh, kõikide liikmesriikide ühendamisel ning see äh, tagaks paremad tulemused kui vastastikused kokkulepped. me peaksime äh, siin rõhutama just koostööd ning Äh, muidugi on äh, tervitatav suurte struktuuriprobleemide äh, lahendada püüdmine ja meil on tänu sellele kindlasti võimalik ebasümmeetriliste kriisidega tegeleda, kuid komisjon ei too välja seda äh, kuidas pühendutakse demokraatlikumale Euroopale ning see on hämmastav, kui me vaatame Euroopa Liidu ajalehti, eh, näha, et eh, Euroopa Komisjon kavatseb CCE fondid väljastpoolt Euroopa Liitu tuua ning eh, siin on ettepanekud uute instrumentide kohta, kuid see peaks olema avatud kõikidele Euroopa Liidu liikmetele, olgu nad Eurotsoonis või mitte ning kõiki liikmesriigid oleks, peaksid olema kaasatud uutesse eelarveprojektidesse. Euroopa tasandi eksante koordinatsioon peaks tuginema ka konkreetsetele statistilistele andmetele eriti mis puudutab eelarveid, siin on vaja Euroopa Liidu liikmesriikide arvete äh, ähm, kohta konkreetseid andmeid, kuid üleüldine sõnum on see, et ähm, Euroopa Parlamendi täieliku kaasamise puudumine eelarve kontrolli ei ole vastuvõetav aitäh, nüüd saab komisjoni nimel sõna härra Olli Rehn, kes vastab proua Paulsi küsimusele. aitäh, lugupeetud juhataja, kallid parlamendisaadikud, kõigepealt tänan teid väga asjakohase küsimuse eest, komisjon tervitab parlamendi resolutsiooni ettepanekut äh, meie tulevaste õigusettepanekute kohta, mis puudutavad äh, majandus- ja rahaliitu praegune majandusolukord äh, nõuab struktuurireforme ning majandus- ja rahaliidu ülesehitamist, see on ilmselge. meil on juba tugevdatud majandusjuhtimine koos toetusega Euroopa Parlamendi poolt, kuid meil on vaja veel tööd ära teha, nagu äh, majanduskomisjoni esimees proua Vool seda just rõhutas, meil on vaja tugevdada finantssektorit Euroopas ning üles ehitada pangaliitu, mis tugevdaks usaldust ning aitaks äh, laene tagasi tuua äh, peredele ja äh, ettevõtetele, mis on oluline töökohtade loomiseks. järgmised olulised elemendid olulise majandusintegratsiooni saavutamiseks on meie märtsikuus avaldatud teatises välja toodud eksante koordinatsioon ning suured majandus ähm, ähm, äh, reformid koos lähenemise konkurentsivõime rahastamisvahendiga see äh, teatis toob välja teatud ideed, esitab küsimusi, toob vastavalt äh, äh, parlamendi ja liikmesriikide ning teiste sidusrühmade panustele kaalub komisjon selle ettepaneku edasist rakendamist. Euroopa Parlament on täielikult kaasatud igasuguse algatuse väljakujundamise vastavalt aluslepingutele. E, Euroopa Parlamendi rolli asjus on komisjoni eesmärk ka laiendada majandusdialoog äkki parlament võiks kutsuda äh, komisjoni äh, nõukogu eesistujad äh, et arutada seda arvamust või nõukogu järeldusi. minu meelest oleks väga kasulik ka see, kui Euroopa Parlament võiks kutsuda liikmesriike osalema laiendatud Euroopa majanduspoliitika reformide aruteludesse. see lubaks Äh, avalikku äh, kajastust ning äh, laiemat kõlapinda. mis puudutab fiskaalpakti teatist, siis on ex-ante koordinatsiooni ettepanek sisse viidud aluslepingu artikliga üksteist. alusleping nõuab tugevamat koostööd Ehm, ja ehm, selle sisseviimist õigusraamistiku viie aasta jooksul. Ehm, konsultatiivne teatis toob välja sellise koordinatsiooni sisseviimise ühenduse võrgustiku vastavalt teie küsimusele, mis puudutas vastastikuseid kokkuleppeid äh, CCI raames, siis see instrument tugineb aluslepingule, kuid vastastikused kokkulepped on äh, poliitiline vahend, sest praegused aluslepped ei luba äh, õiguslikult siduvaid leppeid. tingimuslikkus tähendab seda, et rahastamine Äh, ähm, ja et rahastamist ei teostata äh, tingimuste mittetäitmise puhul. Ähm, äh, lähenemise ja konkurentsivõimise, mis rahastamisvahendi peamiseks eesmärk on tagada äh, majandus- ja rahaliidu toimimine ning ta äh, teeb seda suurendades äh, liikmesriikide pühendumist reformidele ning aidates liikmesriikidel neid reforme läbi viia. Need reformid ei ole kasuks mitte ainult liikmesriikidele, vaid kogu Eurotsoonile. nagu kriis on välja toonud, siis reformide puudumine võib mõjutada kogu Eurotsooni. suur tänu teile tähelepanu eest ning kuulan huviga teie arvamust selle õiguse ettepaneku kohta. aitäh, härra Rehn, nüüd lähme kõnelejate nimekirja juurde. kõigepealt siis saavad sõna fraktsioonid ning kõigepealt neljaks minutiks Rahvaparteile härra Kuses, palun. suur tänu, härra juhataja härra asepresident, daamid ja härrad. küsimus, mida parlament täna esitab, on äh, üliolulised ja te andsite ka siin teatud rea vastuseid, mis lubavad meil hinnata äh, poliitilist tahet, mis viib Euroopa Liidu äh, suuremale majanduse teemalisele kaasatusele Ehm, puudujäägid organisatsioonis, eriti just eh, Eurotsooni puhul, on olnud eh, kahetsusväärsed, kriisid on kuhjunud ning eh, neid on püütud lahendada kiire korras, hoolimata sellest vastavad instrumendid puuduvad, see tähendab, et puuduvad Euroopa Liidu inst-, instrumendid on asendatud äh, valitsustevaheliste kokkulepetega ning äh, see on viinud äh, meid õigusolukorda, mis ei tohiks edasi kesta. meil on vaja Euroopa Liidu tasandi instrumente ning tagada see, et nad toimiksid tõhusalt ning hoiataksid meid ka ohtlikest olukordadest. siin on palju tööd ära tehtud ning ma ähm, avaldan austust, härra volinik, teie äh, järjekindlusele, sest neid samme ei ole olnud lihtne astuda liikmesriikide vastuseisu tõttu. meil on vaja nüüd äh, liikuda edasi tõelise majandus- ja rahaliidu suunas ning komisjoni teatis äh, viitab äh, novembrikuus võetud kohustustele, siin räägitakse Euroopa kaks tuhat kahekümnest samuti ja me loodame, et ähm, konkreetsed meetmed pakutakse peagi välja ning defineeritakse. eesmärgid on kiiduväärsed äh, äh, majanduspoliitika ning äh, majandusintegratsiooni tugevdamine vastavalt rangetele reeglitele ning Euroopa tasandi solidaarsus see lubaks Euroopal olla konkurentsivõimelisem, saavutada majanduskasv ning luua töökohti. nüüd on küsimus, kuidas need elemendid ja need äh, soovid äh, realiseeruvad, sellepärast esitasimegi selle küsimuse, ma ei hakka kommenteerima kõiki punkte eraldi. Äh, siin on selged vastused kuid tahaksin rõhutada teatud punkte, mis on minu jaoks olulised. kõigepealt eelnev suurte poliitiliste majandusreformide koordineerimine on möödapääsmatu. liikmesriikide tasandil võetud meetmed, äh, mis asendavad Euroopa Liidu tasandi meetmed, äh, ei ole vastuvõetavad. meil on siin teatud äh, riikide tasandi pangameetmed, mis ennetavad komisjoni juunis või juulis vastu võetavaid pangandusmeetmeid ja see muudab edasised läbirääkimised ning reglementeerimise keerulisemaks. meil on vaja ka vaadata liikmesriikide vastuseisu, mida tuleb kindlasti arvesse võtta lähenemise konkurentsivõime rahastamisvahend, mis puudutab Eurotsooni ja mis näeb ette lepingulisi kokkuleppeid, vajab täpsustamist, kuid me ei saa seda täielikult tagasi lükata, kuivõrd eesmärgiks on tagada makromajanduslik tasakaal, sellepärast soovime tingimuslikkuse põhimõtte rakendamist fondide rahast-, fondidest rahastamise puhul ja ähm, riikide ning äh, Euroopa Liidu pädevust tuleb austada, tagab mm, tuleb tagada demokraatlik kontroll, liikmesriikide parlamente tuleb äh, kaasata äh, ning parla-, Euroopa Parlament peab tagama demokraatliku kontrolli Euroopa Liidus, sellepärast on teie ettepanek äh, vastavateks äh, kohtumisteks ja kindlasti samm ühtlustamise suunas. Ähm, samuti rõhutan, et on oluline on ähm, äh, soodustada majandus- ja rahaliidu sotsiaalset mõõdet ning luua vastav tabel, mis võimaldaks vastavasisulist arutelu Euroopa poole aasta raames. aitäh, palun nüüd Elisa Ferreira poolteist minutit suur tänu, härra president, austatud härra volinik soovin tänada teid teie selgituste eest, kuid mul on kahju sellest, et te ei olnud piisavalt detailne. me oleme praegu ajas, kus sõnade tähendust on vaja selgitada, eks ande koordineerimine, struktuurireformid. praegusel hetkel võib neid tõlgendada väga ulatuslikult ning äh, meil on vaja mõistetele eh, täpseid, täpset sisu. kui me räägime struktuurireformidest, kui me räägime Euroopa Liidu poliitika ellurakendamisest, eh, kui me räägime ex-ante meetmetest, eh, siis on meil vaja selgust, muidu me ei saavuta oma eesmärke. minu arvates on väga oluline, et me kasutaksime ühenduse meetodit, dialoogi lähenemine, ühtekuuluvus on väga oluline praegusel hetkel välja pakutud instrument selleks, et tugevdada lähenemist ja konkurentsivõimet, võib olla väga kasulik juhul, kui seda rahastamisvahendit on võimalik kasutada usalduse tugevdamiseks Euroopa Liidus. me peame tunnustama Äh, seda, et siin on tegemist äh, väga oluliste eesmärkidega, me peame silmas pidama kahe tuhande kahekümnenda äh, aasta strateegia eesmärke, meil on vaja toetuda olemasolevale baasile Äh, meil on vaja ühendada omavahel liikmesriikide võimalused äh, ning äh, liikmesriikide eesmärgid peavad olema omavahel kooskõlas, me peame arvesse võtma ka liikmesriikide sotsiaalvaldkonna eesmärke ning soovi, esimees katkestab kõnelejat, kuna aeg on ületatud ning sõna saavad nüüd liberaaldemokraadid. Euh, suur aitäh, lugupeetud president, äh, lugupeetud äh, volinik, nagu Jean-Paul Kuzeski, ka mina tahaksin äh, toonitada seda, kui palju te olete tööd teinud kolleegiumis ning milline on olnud teie pühendumus. meie vastuseks on üritada läheneda tasakaalustatud. kaks punkti on väga positiivsed, esimeseks neist on see, et tuleb arvestada liikmesriikide otsuste mõju teistele liikmesriikidest, et see on äh, väga oluline, et me suudaksime eks ante koordineerida oma tegevust. siiamaani on meil olnud ühisraha, aga erinevad poliitikad, need on olnud vastuolulised, ega ka kahjustavad teiste äh, riikide jaoks. teiseks, äh, meil on vaja konkreetseid eelarvevahendeid selleks, et aidata liikmesriikidel edasi liikuda ja parandada oma konkurentsivõimet kuid lisaks sellele on kaks asja, mis valmistavad mulle ka muret ning mis me oleme ka välja toonud omalt poolt ja tahaksin neid ka siin mainida. esmalt eh, teil läheb raskeks, sellepärast et põhimõtteliselt eh, kõikidele ei meeldi ju eh, ühenduse meetod, Euroopa poole aasta toimib riikide kaupa nii et need tuleb vaadata, kuidas see praktikas võiks toimuda, üldiselt jääb mulje, kui vaadata kõike seda, mis viimastel aastatel tehtud on, et väga palju on äh, räägitud asjadest, aga kodaniku tulemusi ikka ei näe, siin ma mäletan Euro pluss paketi, äh, kuuik paketi ja nii edasi inimesed äh, aga lihtsalt ei tea tegelikult, äh, mis on Euroopa Liidu tea-, äh, komisjoni teadaanded ning mis on positiivne õigus. lisaks sellele, meie õiguskord, ma arvan, et väga oluline on tähelepanu sellele pöörata. liikmesriikide kodanikud ei peaks olema selle riigi ähm, vangid, kus nad elavad, sellepärast et kui meil on ähm, jagatud äh, ühenduse õigus ja siis äh, me loodame, et komisjon suudab tagada ka sellest õigusest kinnipidamise. suur aitäh, äh, proua Kular ning nüüd roheliste nimel härra Kiigold. kaks ja pool minutit suur tänu, härra president, austatud härra asepresident. kõigepealt on väga kahju sellest, et nii olulise arutelu puhul järgmiste sammude üle ei ole kaasatud nõukogu, sest nõukogu on ju muutunud niisuguste arutelude keskuseks ning meile see väga ei meeldi fiskaalpakt oli siin pretsedendiks, äh, niisuguseid asju ei tohiks varjata, me peaksime selgelt välja ütlema, et äh, niisuguses olukorras tekib usaldamatus institutsioonide vastu ning seetõttu on äh, väga oluline, et need rahastamisvahendite osas, millest me räägime, oleks ka selgelt paigas parlamendi roll. keskse tähtsusega on siinkohal juba ette öeldud, öelda, et ähm, me vajame ka muudes punktides väga kiiresti edasiminekut õigusloome vallas, eh, sest eh, kogu meie instrumentaarium põhineb praegu eh, sellel, et meil on põhimõtteliselt autonoomsed riigid, kes peavad kohanema sellega, mida nõuab ühise valuuta kasutamine ning samas selle kohan-, hindamisprotsessi käigus tuleb meil äh, tegeleda äh, tööpuuduse äh, süvenemise probleemidega, meil tuleb tegeleda kapitaliprobleemidega, Eurotsoonist välja jäävate riikide probleemidega ning praegu me selles samas tegeleme just aktuaalsete akuutsete teemadega. me ei näe siin praegu aga sisulist edasiminekut, kui me räägime töötuse vastu võitlemisest, makromajandusliku tasakaalu loomisest, Euroopa Liidu eelarve tugevdamisest. just makromajandusliku tasakaalu loomine on väga tähtis, see ei ole aga üldse päevakorras, see oleks aga äärmiselt vajalik. ma ei näe ka seda, et sotsiaalset sammast, mis, mida nõukogus arutatakse, oleks siin üldse käsitletud. mis nõukogu arutelude keskpunktis seisab on küsimus, kuidas edasi liikuda, kuidas tuua uut hoogu õigusloomealasesse tegevusse, kuid siin ma näen, et need kaks instrumenti, millega me praegu eh, tegeleme, eh, mis on kõige elujõulisemad, eh, nendega me saaksime jätkata, kuid praegu, mis me mis puudutab eksante koordineerimist, siis tegelikult ei ole see äh, praegu üldse äh, kuigi aktiivselt kasutuses äh, ning ma sooviksin teada, kuidas siin soovitakse edasi liikuda ning teine küsimus, lähenemise konkurentsivõime rahastamisvahend, mis on selle eesmärk? me ju soovime luua me stiimuleid meie kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide saavutamiseks ning samas me soovime vältida seda, et väljaspool Euroopa Liidu õigust sõlmitakse täiendavaid lepinguid. kolleeg Igaldit katkestatakse ning kuna aeg on selgelt ületatud, sõna saab EKR-i nimel kolleeg Epping. suur aitäh, komisjon on tulnud välja ettepanekuga äh, majandus- ja rahaliidu kohta, aga see peaks tagama ka see toimiva majanduse. me peame esmalt läbi viima majandusreforme. tundub, et nüüd on komisjonist saanud planeerimisbüroo. tegemist on Brüsseli käskudega, volinik Rehn on liiga kena võrreldes varasemate eh, Nõukogude Liidu liidritega, neil ei ole, tal ei ole ka samu ambitsioone, aga tulemused on samad rahandusliit peab olema eelarveliit selleks, et ellu jääda. me ürit-, oleme üritanud puudujääke parandada, võtsime vastu kuuikpaketi, kaksipaketi, hääletasin nende poolt nüüd, aga komisjon tahab edasi minna ning eh, planeerida kogu eh, euroala majandust. Eh, see aga saab tuleneda ainult innovatsioonist, mitte aga läbi keskplaneerimise. sotsiaalkomisjon ning härra Ander ütles, et Saksamaa peab tõstma pa-, mm, äh, palku. Äh, Saksamaa on liiga konkurentsivõime, ta peaks seda vähendama ja samale tasemele langema kui mujal Euroopas. kuidas on võimalik läbi keskplaneerimise siis kvaliteeti saavutada, kui me tahame äh, langust toetada, me peame arvestama turujõududega. nüüd on rahvusparlamentidel ainult õigus informeeritud olla Nad peaksid vähemalt mehhanismide osas hääletada saama. Eh, keskplaneerimine ei lahenda kõiki europrobleeme, see lihtsalt eh, viib eh, püsima majanduslanguseni. me peame kõigepealt mõistma, et euroala on läbi kukkunud, kogu euroala on ajalooline viga komisjon võiks näiteks plaanida, kuidas euroalast äh, välja minna ning üritada äh, muid võimalusi leida, uud, uued valuutad kasutusele võtta. ja paindlikkust tuleks ennetada, aga keskplaneerijad ei armasta paindlikkust, nad äh, tahavad endiselt tupiku poole suunduda Eh, lugupeetud härra Rehn, kui perestroika ei ole praegu eh, miski, millega te olete võimeline arvestama, siis see varsti on liiga hilja. kõnelejad katkestatakse ning eh, proua Wortmann, kas teil oli sinise kaardi küsimus, kas nõustute küsimusega, jah? palun, proua Portnakol. jah, härra president, kas ei ole mitte häbilugu, et härra Epping võrdleb voliniku Brežneviga, kas ei ole mitte häbistav lugu? härra Epping, kes toetas aktiivselt kuuspakki ning kes äh, äh, toetab ka äh, volinik Reini sõltumatut positsiooni, siis nüüd, kus on esitatud selline soovitus, selline tekst, kas ei oleks mitte oluline toetada volinik Reini mitte ainult äh, väikeste riikide huvides, vaid ka suurte riikide nagu Prantsusmaa huvides, sest et see, et me oleme saanud nüüd soovitused, äh, on väga oluline ning ma tõepoolest ootaksin teie vastust. Äh, ehm, jah, võib-olla ma siin hindasin üle teie huumoritunnetuse võimet, kuid ehm, ma võrdlesin härra Reini eh, Brežneviga selles mõttes, et ta soovib kasutada plaanimajandust, eh, mitte aga eh, tema isikut. ma lihtsalt olen mures sellepärast, et Euroopa Liit läheb üle plaanimajandusele ning tegemist on sotsialistliku projektiga, kõik asjad pannakse Brüsselis paika ning see põhjustab elanikkonna seas rahulolematust. me jõuame niisuguse päevani, proua Wortmann-Kool, kus inimesed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 kuid nüüd saab sõna härra Klute. tema räägib eh, kuue NGL-i nimel. Eh, jah, suur tänu. Eh, mina sooviksin vähemalt oma isiklik kõigile seisukohtadele toetudes öelda, et ma olen veendunud selles, et meil on vaja tugevamat majanduslikku integratsiooni majanduslik integratsioon toimib aga ainult siis, kui sellega kaasnevad, kaasneb poliitiline ja eelarve valdkonna integratsioon ning see on probleem, millega tuleb tegeleda nõukogu lähenemine eh, kriisile, eh, mida on väga palju kritiseeritud, on kritiseeritud ka liikmesriikide vahelise meetodi kasutamist, eh, on viinud selleni, et inimesed on kaotanud usalduse Euroopa Liidu vastu. inimesed peavad Euroopa Liitu institutsiooniks, mis võtab neilt ära sotsiaalse turvalisuse tunde, eriti Lõuna-Euroopas on meil väga suur noorte tööpuudus ning ma võin inimesi mõista. kui me liigume edasi, kui me soovime liikuda majandusliku integratsiooni suunas, siis peame me rääkima kodanikega, äh, me peame mõtlema sellele, kuidas taastada nende usaldust, kuidas neile selgitada neid meetmeid, mida me võtame selleks, et äh, tagada neile sotsiaalne stabiilsus. ilma sotsiaalsete miinimumstandarditeta, mis kaasneksid majandusliku integratsiooniga, äh, ei saa Euroopa Liidu projekt õnnestuda ning sellest oleks väga kahju. mina olen sakslane, ma olen väga tugev Euroopa Liidu toetaja, see on seotud ka Saksamaa ajalooga, mul oleks väga kurb, kui Euroopa projekt ei õnnestuks ning seetõttu äh, Äh, kuigi see projekt toetub majanduslikule integratsioonile, ei tohi me jätta tähelepanuta muid aspekte äh, ning äh, kriisiolukorras, kui me sotsiaalseid aspekte silmas ei pea, siis võib see kergesti juhtuda, me peame silmas pidama, et me peame tegema kõike selleks, et see ei läheks nii. Eh, nüüd saab sõna sõltumatu mandaadiga kolleegide nimel kolleeg Silstra, poolteist minutit jah, aitäh, härra president. kui me räägime majandusliku ja rahaliidu süvendamisest ja tugevamast integratsioonist, siis see tähendab eh, seda, et eh, Euroopa Liidu institutsioonid saavad veelgi suurema mõju, kuid eh, meetmeid ei saa võtta enne, kui nendega ei ole kursis liikmesriikide parlamendid, kui nad ei ole seda heaks kiitnud kõik meetmed võidakse liikmesriikide poolt tagasi lükata, kas, äh, mida, kuidas te hindate liikmesriikide parlamentide rolli äh, tegevuse kooskõlastamisel? Äh, me peame liikmesriikide parlamentide rolli tugevdama, kuidas te suhtute sellesse, et demokraatia on praegu kadumas, me peame selle vastu võitlema? üleskutse suurema eh, demokraatia poole Euroopa Parlamendis on väga eh, tähtis, me soovime demokraatiat tugevdada, seetõttu me oleme nende ettepanekute vastu. niisugune totaalne liit, totaalne ühinemine ei ole kodanike huvides. sellisel juhul ei saa me edasi, niimoodi me ei saa edasi liikuda. meil on vaja eh, tugevdada liikmesriikide suveräänsust sel-, selleks, et neil endal oleks võimalik otsustada selle üle, kuidas äh, toimida, et äh, suurendada kodanike heaolu. Äh, kui me need ettepanekud tagasi lükkame, siis me näitame, et me oleme Brüsseli tsentraliseeriva mõju vastu. nüüd on kõnelejad fraktsioonide nimel kõnelejate nimekiri läbi, sõna saavad üksikud sõnasoovijad, järgmisena kolleeg Brock. härra president, austatud volinik, lugupeetud kolleegid, kõigepealt ma soov-, sooviksin toetuda eelnevatele sõnavõtjatele, me näeme, et sotsiaalne olukord Euroopas on äh, halvenenud, me näeme, et äh, meie senised meetmed on viinud katastroofini, äh, Euroopa ühinemine ei ole edasi liikunud, kuid küsimus on nüüd seotud sellega, kuidas eksante koordineerimine edasi peaks toimuma. me oleme viimase kahe aasta jooksul vastu võtnud terve hulga instrumente eh, ning eh, me peame vaatama, kuidas need on omavahel seotud, kuidas neid kasutada, mitte järjest leiutama uusi, kuhu on jõudnud kuus paki rakendamine, kaks paki rakendamine, minu arvates on meil kaduma läinud seos nende asjade vahel, ülevaade äh, Ehm, kui me räägime integratsioonist, eh, siis eh, minu arvates eh, härra Tšerba töö on väga väärtuslik, me ei tohiks seda lasta raisku minna. me peame silmas pidama ühtset poliitika huve. minu arvates on on president Hollandi ettepanekud väga halvad, sellepärast et nad soovivad äh, küll äh, äh, sest nad piirduvad seitsmeteistkümne liikmesriigi huvidega, samas soovivad kõik kakskümmend seitse riiki olla kaasatud. me ei soovi luua Euroopas uusi piire, uusi barjääre. minu arvates peab Euroopa Parlament otsustama selle üle, Äh, kuidas kasutada ära Euroopa poolest äh, võimalusi, kuidas kasutada seniseid äh, meetmeid, kuidas koordineerida neid omavahel ning tuleb mõelda ka sellele, kuidas kaasata liikmesriikide parlamente, millised on nende õigused. me ei tohi luua uusi probleeme, seetõttu on vaja pöörata tähelepanu sellele, et me ei võtaks vastu ainult äh, säästumeetmeid, vaid me soovi, soovime viia läbi struktuurireforme, meil on vaja tugevdada äh, oma konkurentsivõimet, vähendades bürokraatiat, võimaldades äh, arendada selliseid projekte, mis tugevdavad Euroopat. me peame vaatama, kuidas tulla toime noorte tööpuudusega, kuidas parandada näiteks Hispaania kutseõpet praegu on tööta juba kolmkümmend protsenti noortest ja meil on vaja parandada neid süsteeme, meil on vaja tõsta konkurentsivõimet, meil on vaja tagada majanduskasv, see on võimalik ainult siis, kui meil on tugevad struktuurid, kui meil on äh, äh, rohkem vahendeid reformide läbiviimiseks, meil on vaja kaasata ka erasektor sellisel juhul on võimalik edasi liikuda. kõnelejad katkestatakse, sest aeg on taas kord läbi. härra Brock, kas te võiksite panna kõrvaklapid pähe, härra Brock? härra Brock meil on nüüd äh, tegemist härra Rüübigi küsimusega teile, kas te olete nõus küsimusele vastama? usted honrar a su colega y compatriota con su pregunta? Äh, kolleegid ja austatud äh, kolleeg, mina olen pärit Austriast ning äh, mul on väga palju küsimusi, kuidas finantstehingute maksu oleks võimalik kasutada Euroopa omavahendite suurendamiseks, sellisel juhul oleks võimalik äh, päästemehhanismiga luua teatud algkapital selleks, et tugevdada stabiilsust ning mind huvitaks härra Broki arvamus sellise ettepaneku kohta Äh, ma äh, leian, et koostöös äh, et selle, et meil on võimalik leida siin lahendus, finantstehingute maks võib olla väga kasulik vahend ning kol-, kolleegid, kes on eh, selle eh, vastu, eh, nendest ma aru ei saa, selles, kuid minu arvates, härra Rüübik, oli teil väga hea mõte. aitäh, härra Vrakk. Härra Gualtieri, poolteist minutit, palun. Grazie, president, signor commissario quest.... aitäh, härra president, härra volinik see resolutsioon sisaldab täpseid juhiseid selle kohta, kuhu, äh, kuidas me peaksime edasi liikuma, millised peaksid olema parlamendipoolsed äh, sammud. Äh, mis puudutab lähenemise konkurentsivõime rahastamisvahendeid, siis peaks see olema avatud ning meil on vaja häid stiimuleid. meil on vaja ka selgelt näidata, et siin on tegemist täiendava vahendiga ning rahastamisvahend või vahendeid peavad tulema Euroopa Liidu eelarvest. meil on vaja toetada niisuguseid projekte, mis on liikmesriikide huvides. see peab olema euroala vahend, meil on vaja lähenemiskoodeksit, meil on vaja selgeid suuniseid ning liikmesriikide plaanid nende projektide elluviimiseks tuleb ka liikmesriikides paika panna. väga oluline on eh, see, et parlamendi seisukohtadega arvestataks ning eelkõige me soovime eh, seda, et rahastamisvahend jõustatakse eh, kiiresti Euroopa nõukogu äh, toetus on selleks väga vajalik ning siin äh, on, me peaksime ootama komisjonilt kiiremat tegutsemist. Äh, aitäh, nüüd saab proua Lunatšek üheks minutiks sõna. Eh, härra president, härra volinik, austatud daamid ja härrad, eh, sellest pole aastatki, kui me otsustasime fiskaalpakti üle. Eh, ilma parlamendi toetuseta ei ole võimalik edasi liikuda ning me ei saa lubada suuremat eba, ebaõigluse suurenemist Euroopa kontinendil. kantsler Merkel kutsus üles suurendama solidaarsust Äh, meie siin ei soovi äh, tugevdada äh, lõhet eurole ja muude riikide vahel. kas kantsler ja paljud teised ei ole aru saanud, et me räägime ainult kokkuhoiust ja kokkuhoiust, me vähendame demokraatiat ning sellega parlamentide ja kodanike õigused vähenevad, me tugevdame sellega ebaõiglust, ebavõrdsust, väga oluline oluline on kaasata äh, parlamendid. meil on vaja kaasata Euroopa Parlament, meil on vaja kaasata liikmesriikide parlamendid ning meil on vaja kaasata kõik tööturupartnerid. Äh, meil on vaja veenda kodanikke selles, et meil on vaja ühtset Euroopa Liitu, meil on vaja solidaarset Euroopa Liitu no,, siis meil õnnestub edasi liikuda. aitäh proua Lunatšekile ning äh, õnnitleme tõlke. Te saite toime oma tööga ilma presidendilt äh, aeglasemat kõnelemist palumata. Äh, proua Ford minu fraktsioon hääletab selle vastu. E, mitte kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole euroalas ja minu koduriik kindlasti ei liitu euroalaga. E, mina usun e, suveräänsusesse ning seega ma usun, et ma ei peaks ka ütlema euroala riikidele, mida teha. küll on aga aegu ja hetke euroala aruteludes, mis pakuvad huvi ka mitte euroala riikidele ning siis on vaja sõna võtta kus kutsutakse üles kasutama lähenemise ning konkurentsivõimed eh, instrumenti, sellel on küll mõtet, aga raha ülekandmine ühest riigist teise eh, riiki ehm, ning uue eelarveosa loomine on miski, millest tuleb rääkida, ma ei saa aru, miks euroala seda tahab teha ning eh, miks te soovite, aga mulle valmistab muret selle mõju ning selle, see, et tegemist on pretsedendiga meil on äh, ühtne äh, konsensus kõigil äh, iga seitsme aasta tagant vaja saavutada liikmesriikide parlamentidel. leiame, et parlament on liiga suur, sinna koda leiab aga, et see peaks veelgi suurenema, seega ma tunnen head meelt, et liikmesriikide parlamentidel on võimalik iga seitsme aasta tagant suured kulutajad maha suruda siin on kirjas, et küll peetakse kinni suveräänsusest, aga kutsutakse üles kasutama uut äh, eelarvemehhanismi äh, ning seda väljaspool mitmeaastast äh, finantsraamistikku ning ühenduste meetodeid kasutades Leemani sõnutsi, ma usun, et tegemist on libeda teega, sellega antakse rohkem võimu Euroopa Parlamendile ning tal on võimalik äh, mõjutada liikmesriikide parlamentide arvamusi eelarvekulutuste osas. paljudel on tunnetel, äh, nad on juba kontrolli oma tuleviku üle kaotanud, ma usun, et eelarveküsimustes peaksid liikmesriikide parlamendid otsustama ning Euroopa Parlamendi, äh, parlamenti peaks sellesse sekkuma Eh, suur aitäh ning eh, proua Anderson, üks minut, palun. suur aitäh. Euroopa Liidu vastus kriisile on olnud ideoloogiline eh, ning meie ideoloogia poliitika raames teeme ikka sama asja ning ootame aga, et tulemus oleks teistsugune see on Albert Einsteini hullumeelsuse eh, definitsioon. liikmesriikidele on kohustus eh, seda teed käia, see on aga selgeks eh, aluseks tuleviku katastroofiks, kus on investeerimisprogrammid suurendamaks tööhõivet ning SKT-st, kus tahetakse lahti saada toksilistest võlgadest, kus on rekapitaliseerimisprogrammid pankade jaoks, mida lubas äh, lubati Euroopa mehhanismi alusega, kus on viimase võimaluse mm, äh, laene roll, mida peaks täitma Euroopa Keskpank. Euroopa Liidu lahendus on kõige äh, kehvem. Äh, mingit rikkuste ülekandmist ei ole, mis põhjendaks, mis õigustaks taolisi meetmeid. suur aitäh! suur aitäh, nii kaks ja pool minutit. kolleeg Feijo, palun suur aitäh, lugupeetud äh, volinik, ma tahaksin alustuseks avaldada teile tunnustust äh, selle eest, et te olete nii pikalt äh, üritanud täiustada Euroopa Majandus- ja Rahandusliitu. kasvu stabiilsuse paktist peale on üritatud äh, luua õigusloomed äh, selleks, et tagada äh, konkurentsivõime ning samuti eelarveline tasakaal, aga meilt nõutakse ühe enamine seda, et ühest küljest valitseks eelarvedistsipliin ja teisalt ka majanduskasv. see on väga raske ülesanne, seda ei ole võimalik üleöö saavutada. küll aga nõuavad seda meie kodanikud seega meil on vaja Euroopa-ülest lahendust. ma tunnen head meelt sellega, seetõttu sel-, ähm, ka voliniku äh, avalduse üle. me loodame, et väga peatselt tullakse välja ka õigusloomeliste ettepanekutega sellistes olulistes valdkondades nagu struktuurireformide koordineerimine, mille alusel tagataks majanduskasv või siis lähenemiseni konkurentsiinstrument. ma tahaksin teada, lugupeetud volinik, kas ähm, see läheb kokku mõttega, et Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu raames on võimalik sanktsioonide ning stiimulite vahel liikmesriikidele seos luua ja stiimulid oleksid ette nähtud nende jaoks, kes reeglitest kinni peavad. mina tulen ise riigist, mis on neist reeglitest kinni pidanud ja väga paljude ohtudega silmitsi, ohtudega silmitsi seisnud, aga meid tuleb samuti julgustada ja stimuleerida selleks, nii et kodanikud mõistaksid, et kõik need ohvrid midagi ka väärt on ning taolised stiimulid ei peaks olema punktuaalsed, vaid süstemaatiliselt äh, kaasatud meie õigusloomesse. ma loodan, et nii see olema saab ning seda ma tahtsingi teile täna ütelda. suur aitäh ning nüüd poolteist minutit, härra Huang Nok. Merci, monsieur le president. suur aitäh, lugupeetud eesistuja, head kolleegid. Euroopa on ristteel äh, ning äh, sellest sõltub, kas kärpepoliitika Äh, on demokraatia päästjaks või meie rahvad lihtsalt hakkavad seda poliitikat vihkama. me peame kiiresti tegutsema, teekaart on valmis. Francois Hollande äh, kutsus üles majanduse juhtimise elluviimisele, Euroopa Parlament peab selles protsessis osalema. kahjuks ei ole parlamendiga äh, Küprose küsimuses konsulteeritud, me ei saa mitte midagi ette võtta Troika vastu. head kolleegid, parlamendita valitsus kas see ei vasta mitte diktatuurile? Tissoni raportis tuletas parlament meelde seda, et me peame osalema Euroopa poole aasta kõikides etappides ja samuti aruteludes spetsiifiliste riikide põhiste kontrollide läbiviimisel. me peame samuti euroala tulevase eelarve kontrolli keskmes. see on ka põhjuseks, miks kahepoolsed lepingulised suhted komisjoni ning liikmesriikide vahel on miski, millele me peame vastu seisma. seeläbi muudetakse üldiseks kogu Euroopa Liidus troika meetod kes on tegelikult eksinud kõiges. troikal ei ole kogemusi, tegemist on äh, täieliku ebadega, millest tuleb lahti saada ähm, euroala valitsemise puhul peab parlamendil olema omaenda euroala struktuur äh, see, olemaks võrdne nende riikidega, kes äh, alati oma erahuve kodanike arvelt kaitsevad me peame olema Majandus-Rahandusliidu keskmes, me peame üles ehitama kodanikukeskse Euroopa, mitte lepingupõhise Euroopa. suur aitäh ning üks minut äh, härra Joe Ferreira. lugupeetud president, volinik, Majandus- ja Rahandusliit on Euroopa suurprojektiks kaks tuhat kümme me näeme, et äh, töö hind on vähendanud kahekümne protsendi võrra, aga kapitalitulud üle kolme protsendi võrra tõusnud. euro ei ole läbi kukkunud, tulemused on, euro on läbi kukkunud, me näeme seda, et töötingimused on halvenenud, töötus on suurenenud, tootmissüsteemi lammutatakse laiali, deinstrumentaliseerimine toimub. me näeme, et selline mudel ei ole jätkusuutlik, need, kes sellest on kasu saanud, aga ei taha vähikäiku sisse anda, need, kes äh, tahavad edasi liikuda, aga põhjendavad oma otsuseid äh, möödunuga. suur aitäh! härra Salba, kaks pool minutit. suur tänu, härra president, härra volinik. me juba teadsime euroala luues, et meil tekib probleeme, kui me soovime ühtset valuutat kasutada, ilma et meil oleks ühtsed maksud ja ka poliitiline liit. koordineerimine ei ole olnud piisav, sellele on juba varem viidatud, kahe tuhande kaheksanda aasta kriis äh, aga tõi need puudused veelgi teravamalt välja. sooviksin siiski olla optimist meil on vahendeid, millega nende probleemidega tegeleda ning Euroopa Liitu tugevdada. kui me euroala äh, tugevdame, äh, siis äh, meil on vaja vaadata kaugemale oma territoriaalsetest huvidest, meil on vaja sammhaaval edasi liikuda eh, ning me peame ka ausalt vaatama, millised on meie vead eh, ning eh, pidama kinni oma strateegiatest. meil on vaja saavutada ehtne ja tõeline liit. pangandusliit on meie prioriteet, seda me peame edasi arendama majandusliidu raames ning sellest me rääkisime juba eile kuid see on vaid üks paljudest sammudest. väga tähtis on tugevdada ka solidaarsust. solidaarsus ei ole praegu veel automaatne nähtus, kuid Euroopa jaoks on see väga oluline. kolleeg Kozes ütles ka väga hästi, et meil tuleb pidada silmas sotsiaalset mõõdet. väga tähtis on tunnistada, et äh, just rasketel aegadel on meil vaja rohkem usaldust. ehk see ante koordineerimine majandusreformide puhul, äh, lähenemise ja äh, konkurentsivõime rahastamisvahendi puhul on väga tähtis, see aitab tugevdada solidaarsust Euroopas ning vahetevahel äh, tõepoolest äh, on tunne, et meie äh, vaated ei ole alati samad. kui me räägime eksante koordineerimisest Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, siis tuleb mõelda ka sellele, et nad peavad täitma oma vastutust reformide elluviimise eest rahastamisvahendiga peavad kaasnema äh, äh, ka äh, vastavad stiimulid selleks, et vältida minevikus tehtud vigu. Need vahendid, millest me räägime, on samuti vaid sammuks paljude muude sammude seas, kuid meil on vaja liikuda majandusliidust poliitilise liidu suunas. Need on olulised sammud. suur tänu, Pablo, nüüd poolteist minutit, härra Kutas suur tänu, härra president selleks, et tulla välja pikka aega kestnud majandusseisakust, on väga oluline pidada kinni Majandus- ja Rahandusliidu äh, ajakavast. me peame keskenduma olulisematele sammudele. nüüd ma näen siin äh, taas uut sammu selleks, et muuta tööturgu paindlikumaks. see on aga sotsiaalse Euroopa jaoks suur oht. meil on väga tähtis vähendada erinevusi. komisjoni dokumendi eesmärk eesmärgiks on aga viia läbi taas uusi reforme selleks, et tugevdada säästuaspekte. see viib aga suurema erastamiseni, palkade vähenemiseni, sotsiaalsete lõhede suurenemiseni eh, ning ametiühingute nõrgenemiseni. Eh, Euroopa ei tule kriisist välja ainult üksi säästumeetmeid rakendades majanduslik kasv USA-s peaks olema meile eh, eeskujuks. ainult säästmisega edasi liikuda ei saa. meil on vaja sisse viia miinimumpalk kõikides liikmesriikides ning meil on vaja tugevdada sotsiaalset selgroogu, see peab olema meie poliitika keskpunktis. solidaarsus peaks väljenduma ka võlgade eest ühise vastutuse võtmises, aitäh! Eh, aitäh ning nüüd saab sõna üheks minutiks kolleeg Sanchez Preseda. Eh, härra president, eh, Euroopa majandus- ja rahandusliidu suunas liikumine ei saa meid praegu rahuldada. meil on vaja selget strateegiat ning Eh, paraku eh, Euroopa on kriisile väga halvasti reageerinud, meie suvalised kohandamismeetmed on viinud selleni, et töökohad eh, vähenevad, riigivõlg suureneb ning Majandus- ja Rahandusliit on lõhenemas. meil on vaja luua stiimuleid, kui me soovime majandust koordineerida, siis eksante lähenemine on just õige, kuid meil on vaja ühtset majanduspoliitilist raamistikku, meil on vaja poliitikat, mis loob stiimuleid investeeringute tegemiseks. meil on vaja silmas pidada kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke ning kui me soovime selles suunas liikuda, tuleb meil tugevdada ka sotsiaalset mõõdet, meil tuleb kaasata eelarvevahendeid eh, ning eh, seda kõike tagades demokraatliku kontrolli. me eh, peame tagama riigieelarvete jätkusuutlikkuse suur tänu, Antolin, ütleb president, teie aeg on läbi, nüüd saab sõna härra Blum ta soovib sõna võtta soovis sõna võtta oma fraktsiooni nimel, kuid siis ei olnud ta saalis, nüüd on ta kohale jõudnud, niisiis poolteist minutit härra Blumile. Uh, thank you, Mr President and uh, my full apologies for not being on. aitäh, härra juhataja, vabandan, et ma ei olnud siin õigel ajal ja aitäh, et te mulle sõna andsite siiski. on uh, väga huvitav, kas pole, et et üks suuri poliitilisi küsimusi Ühendkuningriigis on, kui asi puudutab eurot, see, kas tegemist on lihtsalt eksituse või konspiratsiooniga. me arutame veel selle üle Inglise pubides, me ei ole päris kindlad, milline on vastus. ilmselt on igale ühele selge, kes vähegi majandust mõistab, et see üht ühine valuuta oli valgusest peale hukule mõistetud, kui seda ei saatnud eelarvemeetmed. siin peavad olema eelarvemeetmed selleks, et saaks olla ühine valuuta ja ühine äh, valuutakurss, see peab olema äh, ühtne pakett äh, konspiratsiooniteoreetikud ütlevad, et ahaa, nad teadsid küll, et see nii läheb, nad teadsid, et euro variseb kokku, nad teadsid, et see toob endaga kaasa palju õnnetusi nendele riikidele, kes olid piisavalt rumalad, et ühise valuutaga liituda. see, mis nüüd juhtub, on see, et kui euro kokku variseb, kui kõik läheb halvasti, siis nemad, konspiraatorid, saavad läbi viia mittedemokraatliku valitsussüsteemi ja suruda selle inimestele peale, kas see meeldib neile või mitte. ja ma arvan, et nüüd me oleme selle plaani esimese osa juures ja seda me näeme ka sellest dokumendist, see on esimene osa mittedemokraatlikust protseduurist, nii et äh, tavalised valite, valijad jäetakse sellest süsteemist välja. aitäh, härra Blum. nüüd on äh, vaba mikrofoni vooru kord. Äh, härra Blumile on äh, aga sinise kaardi küsimus, kas te olete sellega nõus? küsimus proua Jaakonsaari poolt. palun, proua Jaakonsaari. suur tänu, härra juhataja, te ütlesite oma sõnavõtu alguses, härra Blum, et Euroopa Liit variseb kokku äh, kui ei ole eelarvepoliitikat ning stiimuleid tihedama koostöö jaoks. jah, ma olen selles kindel, kuid kas me ei peaks nüüd siis rõõmustama selle üle, et me loome siin süsteemi, et koordineerida majanduspoliitikat ja me liigume ju siin ühtse Euroopa lähenemise poole, kas te ei võiks siis öelda, et oleme nüüd õigel teel, mis puudutab demokraatia puudumist siis ei tohiks me panna Euroopa Parlamenti ja äh, riiklikke parlamente üksteisele äh, vastuseisu, vaid meil on vaja mõlemaid. härra Blum, jah, äh, sõltub vaatepunktist, kas pole nii. mina leian, et ühtsele Äh, eelarvepoliitikale ei ole äh, mingisugust äh, lahendust, te teate, et meil ei ole ühtegi selleteemalist referendumit olnud ning Ühendkuningriigis ei ole meil samuti olnud võimalik seda läbi viia, nii et ma saan muidugi rääkida ainult Ühendkuningriigi nimel ja öelda, et siin ei ole mingisugust eh, demokraatlikku alust ja seega me ei saa ühtset eelarvepoliitikat läbi viia, kui te lähete Lissaboni või Ateenasse või Roomasse ja küsitlete inimesi tänaval, siis saate see oma vastuse. aitäh, härra Blum ja nüüd on järgmisena vaba mikrofoni vooru raames sõna härra Papadu- äh,, proua Papadopolul, palun. aitäh minule on jäänud selline mulje, et komisjon eurorühm ja euroala ei oma kontrolli olukorra üle, kuid ähm, troika on nüüd võtnud endale õigused, mis ei ole tegelikult üldse legitiimi-, legitiimsed. praegu me oleme olukorras, kus Lõuna-Euroopas me ei näe mingit majanduskasvu ning me näeme, et majandus ja ka sotsiaalsektor on lagunenud nii hästi Kreekas kui ka Küprosel seetõttu mina leian, et me meie parlamendina peaksime valima uue poliitika, senine on olnud vale. kärpemeetmed ei ole end õigustanud ning meil on vaja mõelda sellele, kuidas Euroopa Keskpanga ja euroala tehtud vigu parandada. küsimus on selles, kuidas toetada Küprose inimesi seda, äh, nii me ei saa edasi liikuda. nüüd jätkame vaba mikro, äh, lõpetame vaba mikrofoni ning sõna saab volinik. suur tänu, proua juhataja, lugupeetud parlamendiliikmed, tahaksin kõigepealt tänada kõiki nende panuse eest sellesse ähm, põhjalikku arutellu ja kõigepealt tahaksin öelda, et olen nõus äh, nendega, kes ütlesid, nagu härra Koses, proua Ferreira, härra Kiigold ja härra Kluut, et äh, kõige olulisem on sotsiaalne mõõde, sest see on Euroopa Liidu sotsiaalturumajanduse üks alustalasid ning samuti ka Majandus- ja Rahaliidu alustalasid. me arutame seda järgmise arutelu ajal, mis on meie äh, järgmine äh, päevakorrapunkt teiseks, mis puutub äh, proua Gulaari ja mm, härra Broki muredesse mm, seoses äh, ühenduse meetodiga, siis komisjoni vaated põhinevad äh, tugevalt ühenduse meetodil just sellepärast, et meie usume kogemuse põhjal, et tegemist on ainsa viisiga tagamaks jätkusuutlikud poliitilised otsused ning edusammud, samuti ka demokraatlik legitiimsus ja poliitiline vastutus. see puudutab seega ka mm, valitsusvaheliste instrumentide kaasamist ühenduse meetodisse. mis puudutab proua Fordi sõnavõttu, et edasine mm, majandus- ja äh, rahaliidu areng peab äh, tagama alati Euroopa Liidu ühtsuse. tahaksin rõhutada, et meie meelest on äh, aluspõhimõtteks majandus- ja rahaliidu tuleviku puhul liikumine solidaarsuse ning äh, riskide vastastisu, vastastikuseks muutmise suunas ja neid peavad saatma äh, suurenenud vastutustunne ning range eelarverežiim. see toob endaga kaasa siis äh, suurenenud e-, Euroopa tasandi integratsiooni. proua Kular viitas siin Äh, konkreetsete mm, soovituste äh, killustatusele tahaksin rõhutada, et äh, me teeme konkreetseid soovitusi Eurotsoonile sellel põhjusel, et siin on olulised mm, majandusmõjud üksteisele ning sellepärast tahame siin tagada poliitilisi nõuandeid Eurotsoonile selleks, et Eurogrupp saaks arutada seda, milline oleks optimaalne ja proaktiivne poliitiline lähenemine, et majanduse taastumist äh, tagada ning luua jätkusuutlik majandusklasv ning töökohtade loomine. härra Kiigold viitas äh, nõukogus arut-, aset leidnud aruteludele, ma olen nõus, et nõukogu peab nüüd arutama eelkoordineerimise ning suurte majandusreformide üle ning ka äh, tugevdatud solidaarsusmehhanismi üle ning omalt poolt äh, panustama loodetavalt positiivsel ja proaktiivsel moel. ning lõpuks äh, kommentaar ka härra Eppinki sõnavõtule tihti tihti on ta oma sõnavõttudes üsna humoorikas, nüüd ta võrdles mind Brežneviga, see oli nii korrektne kui ka täiesti sobimatu kommentaar. kõigepealt öö, kas te ei saaks äh, halvamaitseliste naljade asemel paremini oma ideid esitada, leian, et tegemist oli täiesti sobimatu võrdlusega, sellepärast et äh, mul on piisavalt Äh, sugulasi, kes langesid äh, talves sõjas ja kes maksid oma eluga selle eest, et äh, peatada totalitaarsuse ning Punase armee pealetung ning kaitsta demokraatiat. minu vanaisa veetis viis aastat rindel ning ta ütles pärast oma kogemusi talvesõjas, et ma olin viis aastat rindel vaadates itta, pärast seda äh, olen hakanud läände vaatama. mina vaatan nii läände kui ka itta ja sellepärast olen täiesti nõus härra Kluutega, kes ütles arukalt, arukamalt kui teie, härra Epping, et Euroopa Liitu tuleb säilitada ning arendada äh, kui tõelist rahuprojekti, aitäh! suur tänu! härra volinik, nüüd oleme siis kokku võtnud selle arutelu, mis puudutas Majandus- ja Rahaliidu tulevikku. mul on siin mõned äh, sõnavõtud, sain